agenda ja mis tegutseb Moldova kodanike huvides ja ka Euroopa huvides. aitäh, aitäh, härra volinik. meil on kuus resolutsiooni eelnõu, üks Rahvaparteilt, üks Aldelt NG6-lt, Rohelistelt, Sotsiaaldemokraatidelt ja ECR-ilt. ja täna keskpäeval toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab merel kaotsi läinud konteinereid ja kahju hüvitamist. selle on esitanud Transpordi- ja Turismikomisjon ja küsimuse tutvustamiseks on autoril Brian Simsonil viis minutit, palun aitäh, president! ma võtan sõna, nagu te ütlete, transpordikomisjoni nimel äh, teemal, mida on eiratud väga kaua, ehk siis äh, laevadelt merre kukkuvad konteinerid. minu jaoks on hämmastav, et äh, tänapäeval kaob aastas tuhandeid konteinereid ja suur enamik nendest kukub äh, lihtsalt äh, laevadelt meie meredesse. president hinnanguliselt lausa kümme tuhat konteinerit kaob igal aastal merel. ja paistab, et äh, laevafirmad ja kindlustusfirmad on selle numbriga üsna rahul ja ei tee selles osas midagi. Euroopas kaotatakse aastas kaks tuhat konteinerit merel ja see number suureneb aasta-aastalt. Äh, nad äh, segavad navigeerimist, nad äh, reostavad meresid nii toksiliste kui mittetoksiliste ainetega ja nad sunnivad riikide võime puhastusoperatsioone suurel määral rahastama me soovime, et see arv muutuks väiksemaks ja et et äh, me saadaksime välja äh, laevandussektorile äh, selge sõnumi, et olukord ei ole mõistlik. instituut Marin Hollandis on öelnud, et peamised põhjused on vigased kinnitusköied, ülekaalulised konteinerid ja ebatäpne las-, lastimine. lisaks on meeskondadel äh, raske ette arvata, millal võib raskel ilmastikutingimuste mõjul hakata vööri või ahtri poole liikuma, mis äh, võib suurendada vertikaalset kiirendust rohkem kui laeva projektis ette nähtud. lisaks konkreetse konvents-, konventsiooni puudumine mürgitud ainete puhul kulude hüvitamise osas tähendab seda, et liikmesriigid äh, peavad äh, ise kandma puhastuskulud. me tahaksime, et laevasektor võtaks oma vastutuse selles olukorras ja me tahaks, et komisjon võtaks midagi ette. täna ma palun komisjonil Äh, uurida Lashing at Sea projekti tulemusi ja teha ettepanekuid, kuidas parandada konteinerite kinnitamise mm, menetlusi ja varustust. ja teiseks, me tahaksime tegevust, äh, mis tagaks kõikide äh, konteinerite korrektse kaalumise, ja korrektse laskimi-, lastimise sadamates ja samuti äh, tahaksime raadiomajakate kinnitamist neile, et äh, konteinereid oleks lihtsam leida. ja kolmandaks me tahaksime ka, et komisjon vaataks hüvitamiskorda äh, selleks, et kohalikud võimud ei peaks kõige selle eest maksma äh, ja lõpuks tuleksin tagasi äh, merendus sektori kohustuste juurde. ma mõistan, et konteinerid lähevad kaduma tugevate tormide käigus, millega ma ei saa nõus olla, on see, et konteinerid lähevad kaduma äh, ebakorrektse töö tõttu või vale lastimise tõttu või sellise äh, minnalaskmissuhtumise tõttu. laevadelt Äh, vette kukkuvad konteinerid on ohtlikud. aastas äh, kakskümmend tuhat neist kaotada ei ole aktsepteeritav. ohus on ka inimelud ja sellepärast me palume, et midagi tehtaks. meresektor ei paista olevat valmis tegutsema, nii et võib-olla me peaksime neid sundima, aitäh suur tänu, härra Simson ja nüüd proua Kiigen Kinnil on sõna komisjoni nimel. president, kolleegid, suur tänu härra Simsonile selle väga olulise küsimuse eest väga paljudele parlamendi liikmetele tunneb, tundub see huvipakk jätkuvad ning merel tegevus on peamiselt, peamiselt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ülesanne. Euroopa Komisjon teeb siiski koostööd liikmesriikidega, et täita rahvusvaheliselt heaks kiidetuid, kiidetud menetlusi koostöös Rahvusvahelise Mere organisatsiooniga. mis puudutab halvasti kinnitatud konteinereid, siis meil ei ole tegelikult reegleid ega seadusi selle kohta, kuidas neid tuleb täpselt kinnitada ja laadida la laevadele, see on siseriiklikusse seadusandlusesse kuu kuuluv küsimus, kuid tundub, et me peame käiv-, algatama seaduse, seaduse loomise ning kui jätku-, need probleemid jätkuvad, ja konteinerid jätkuvalt kaovad. enne kui me mingite uute ettepanekutega välja tuleme, tahaksime siiski täpselt uurida, uurida, missugust mõju avaldaks niisugune meede laevandusettevõtjatele, praegusel hetkel meil ei ole selles küsimuses piisavat informatsiooni. mis aga puudutab kolmandat punkti ehk siis merre kukkunud konteinerite avastamist, siis seda peame ka põhjalikult uurima, äh, sellepärast et nende leidmisseadmed on väga ja nende kasutamine on väga kulukas, nii et see vajab täiendavat uurimist. me sooviksime kahe tuhande teise aasta viiekümne, number viiskümmend kaks direktiivi sätteid veel täpsustada ning sooviksime pöörduda liikmesriikide poole, et nemad oma seadusandluses paremini reguleeriksid konteinerite küsimust ja kui me võtame mingeid meetmeid, siis tuleb ka nende kulu, kulusid silmas pidada. lõpetuseks, mis puudutab kahjude hüvitamist, siis seda käsitleb kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv number kakskümmend, mis puudutab äh, mere, merenduskindlustust ja samuti meresaastet ning sellega seonduvaid sanktsioone Äh, direktiiv kaks tuhat neli kolmkümmend neli paneb samuti paika väga ranged reeglid keskkonnakahjustuste tekitamise eest ohtlike kaupade transportimisel me merel ning sanktsioonid on ette nähtud erinevate saaste tegevuste eest kuid me peame siiski veel põhjalikult uurima proportsionaalsuse seisukohast lähtudes kadunud konteinerite küsimust ning me peaksime panema paika uued standardid. suur tänu, proua volinik. ja nüüd kuulame poliitiliste fraktsioonide kõnelejaid ning esiteks saab härra Rikee Rahvapartei nimel sõna kaheks minutiks. kuna nii palju konteinereid läheb kaduma Euroopa vetes, siis me peame sellest, seda küsimust tõesti väga tõsiselt võtma. esiteks, need konteinerid saastavad merd ning teiseks, mõned konteinerid ei vajugi põhja, vaid nad jäävad hulpima merele ning seetõttu on nad suureks ohuks navigatsioonile. ja samuti ohustavad nad väikeseid laevu, kalalaevasid seega ohustades ka inimelusid, nii et see konteinerite küsimus on väga tõsine ning tundub, et komisjon ütleb, et neil ei ole kas piisavat infot, mille põhjal tegutseda või siis arvavad nad, et praeguse kehtiva seadusandluse kohaselt peaksid mingid meetmed juba olema paigas, kusjuures tegelikult nii ei ole, me tegelikult selle küsimusega ei tegele, meil on tarvis tõhusaid meetmeid, meil on tarvis ennetavaid meetmeid, see tähendab, me peaksime vaatama, eelkõige seda, kuidas konteinereid laaditakse, kuidas nad on kinnitatud ja siis tuleks kontrollida ka konteinereid endid ning leida tõhus viis raadiomajakate kasutamiseks, mis võimaldaksid leida kaduma läinud konteinereid, et veesõidukid neile otsa ei sõidaks, see ning samuti uurida mürgiste ja väga mürgiste ainete sisaldust nendes konteinerites. niisugused ained tuleb tuvastada ja ei tohi lubada, et niisugused, niisuguseid aineid sellistes konteinerites transporditakse, sest see võib tuua kaasa väga suuri keskkonnakahjustusi. meie oleme selle küsimuse eest kindlasti vastutavad ja on väga hea, et see nüüd suulise küsimusena üles kerkis, sest kui meil ei ole vahendeid konteinerite avastamiseks, siis on väga raske ka edasi liikuda, hüvitist maksta ja kahjutasu nõuda. komisjonil on väga lihtne öelda, et neil ei ole vajalikke ressursse, kuid me peame mõtlema eelkõige keskkonnaküsimustele, kuid samas ka eludele, inimeludele, mis on ohus. suur tänu, härra Rikke ning nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Kadarui üks ja pool minutit. suur tänu, proua volinik, kallid kolleegid, ma olen vägagi nõus härra Brian Simpsoni esitatud küsimusega ja tema nende punktidega, millele ta tähelepanu juhtis. kusjuures me ei tohi ka unustada seda, et me räägime kahtlemata probleemist, mida ei ole siiamaani piisavalt hinnatud, vähemalt kakskümmend tuhat konteinerit läheb juba Euroopa vetes igal aastal kaduma ja loomulikult mõjutavad need kaotsi läinud konteinerid nii keskkonda, inimesi, rannikupiirkondasid ja nii edasi. loomulikult tekitavad nad ka täiendavat saastet, selle probleemiga tuleb tegeleda, selle probleemi tekkimisel on mitmeid põhjuseid, põhjuseid, liigne kiirus, vilets kinnitatus ja nii edasi. meie fraktsioon usub, et tegelikult on see euroopaliku mõõtmega probleem ning seetõttu peaks komisjon midagi tegema. me ei saa istuda ja oodata, et IMO võtaks mingisuguseid meetmeid, me peame ise midagi tegema, komisjon peab midagi tegema ja meie asi on Euroopa ametkondi sellest teavitada, teavitada sellest Euroopa laevandussektorist, sektorit, et nad võtaksid mingisuguseid menetlusi kasutusele, nii nagu ütles härra Riquet, konteinerite ohutus on väga oluline nii selles kontekstis kui ka konteinerite kaot-, kaotsi läinud konteinerite avastamise kontekstis, samuti on väga olulised raadiomajakad. niisiis, suur tänu, härra Kadri ja nüüd liberaalide nimel proua Maisner, kaks minutit. suur tänu, president, volinik. hiljuti oleme näinud pealkirju sellest, kuidas kingalast läks kaduma ja kuidas tõsist kahju tekitab konteinerite kadumine ja on äh, uuritud Hollandis seda, miks äh, sellised asjad juhtuvad, leiti mitmeid põhjusi. üks asi, mis leiti, et on olemas äh, Euroopa määrused lastimise kohta, põhimõtteliselt ei ole seega tarvis uusi õigusakte sel teemal, aga vaid nelikümmend kuus protsenti laevade lastimise eest vastutavaid isikuid tegid oma tööd korralikult, näitasid uurikud. lühimere marsruutidel eh, tihti tehti kinnituskööd lahti juba siis, kui laev lähenes sadamale, mitte ei olnud veel jõudnud sadamasse ja selle tulemusel samuti kaotati konteinereid osa konteinerite sisust jõuab rannikule pärast, aga osa jääbki avamerele hulpima ja jääb merre. samuti peab suhtlema laevaomanike ja sadamate esindajatega, tagamaks, et määrustest peetakse kinni. kahe tuhande konteineri kaotamine Euroopa vetes on tegelikult lubamatu ja hoolimatu ja peab tegema kõik selleks, et eh, see nähtus lõpeks. aitäh fraktsioonide nimel, viimane kõneleja, härra Paška. suur tänu, president, volinik. kulud, mis eh, kaasnevad eh, kaduma läinud konteinerite otsimisega, on tõsine probleem ja siin tuleb leida lahendus töötajad on samuti vastutavad selle eest, et äh, tagada kaupade turvalisus ja kinni pidada rahvusvahelistest äh, mereohutusstandarditest kaupade transportimisel. esimene samm, millele tuleb keskenduda selle probleemiga tegelemisel minu arvates, on seotud kontrolli mm, tugevdamisega, sellega, kaasneb peamine probleem ja alles pärast seda saame vaadata teisi lahendusi. alles siis, kui me tõeliselt täpselt teame, eh, kuidas olemasolevatest reeglitest kinni peetakse ja kuidas kontrolli tõhustada, alles siis on mõtet eh, võtta vastu uusi õigusakte, kui seda on tarvis, aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja, eh, härra Higins suur tänu, president. minu kolleeg Brian Simpson tõstatas väga olulised küsimused ja ma pean ütlema, et ma ei ole üldse rahul vastusega, mille me saime volinikult. nimelt, et komisjon ei ole valmis praegu midagi tegema selleks, et äh, uusi õigusakte vajadusel vastu võtta olukord, kui vaadata statistikat, on järjest halvenemas umbes. umbes viiskümmend protsenti lastidest äh, sisaldavad mittemürgiseid tooteid. üheksakümne neljandast aastast alates on kaupade maht tohutult kasvanud ja oluline küsimus kaasneb ka kiirusega, sest praegu kaupade transport toimub äh, tunduvalt suurema kiirusega. näiteks kakskümmend seitse sõlme tunnis on keskmine kiirus ja see äh, toob kaasa ka rohkem kokkupõrkeid ja muid probleeme. kui vaadata laevade vanust, mis konteinereid kannavad, siis enamik nendest on üheksateist kuni kakskümmend neli aastat vanad ja seega laevade struktuur on samuti oluline probleem. nii et ma arvan, et meil siiski on tarvis õigusloome algatusi, sest me ei saa lasta sellel olukorral jätkuda. ja Euroopa Liidu vetes seilavad laevad konteinerite kadumise puhul peaksid katma kulud, mis kaasnevad näiteks mürgist äh, laadungi äh, leidmise ja kõrvaldamisega. ja nagu me juba kuulsime, väga suur osa nendest juhtumitest on seotud inimliku veaga või hoolimatusega ja see on lubamatu. aitäh, äh, järgmiseks äh, Ines Ajala. suur tänu, selle aasta novembris möödub kaheksa aastat prestiiži Äh, õnnetusest, kus sada tuhat äh, tonni toornaftat sattus merre. ja seda tulenevalt äh, ebaõigetest otsustest, mille oli teinud tollane Arenguministeerium ja see tekitas tohutuid keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke probleeme Galicia rannikul. merel hulpis ringi hulgaliselt konteinereid ja eh, teised laevad põrkavad nendega kokku, sealhulgas ka näiteks reisilaevad. Lashing at Sea projekt on näidanud meile mitmeid puudujääke, mis on seotud koolitusega, sadamatöötajatega ja sellega, et eh, meeskonnaliikmed ei ole alati informeeritud äh, merel hulpivatest konteineritest. mis puudutab riskianalüüsi, siis tarvis on paremat hinnangut selle olukorra kohta ja tuleks vältida konteinerite kadumise kasvamist. tarvis on koheseid meetmeid selleks, et äh, parandada meeskondade teavitamist ja koolitust, paremat tehnoloogiat ja töömetoodikat ka sadamates lastimisel ja seadmeid äh, kadunud konteinerite ülesleidmiseks ja see võib olla ka näiteks üks osa võimalikust Galileo projektist. aitäh, tuletaksin kõikidele veel kord meelde et äh, kui te sellise kiirusega oma kõnesid äh, ette loete, siis äh, on väga raske neid jälgida. Teil on võimalus tõlkidele varasemalt oma kõnesid ka saata, et tõlgid saaksid normaalsemalt teie kiiresti ette loetud kõnesid tõlkida see tuletuseks meelde kõikidele parlamendiliikmetele, palun arvestage sellega edaspidi. ja siin peab ütlema, et viieteistkümnendal sajandil ei olnud Euroopa Komisjoni, kui meil oleks olnud, siis Columbus koos oma meeskonnaga oleks ilmselt konteinerist teele saadetud ja oleks vabalt võinud üle parda kukkuda ja uppuda. kui suhtumine oleks samasugune olnud probleem on olemas ja midagi on tarvis teha, aga komisjonilt tundub, et nad ei ole valmis midagi praegu tegemas, tegema. probleemiks on vigased kinnituskõied, ebatäpne lastimine ja nii edasi, kõige selle tulemusel konteinerid kukuvad vette ja kaovad, me teame, et ükski riik üksinda ei saa seda olukorda lahendada ja kes siis peaks seda tegema? see on loogiline, et komisjon peaks võtma meetmeid sellise olukorra lõpetamiseks. see ei tekita mitte ainult keskkonnakahju, vaid ka inimelud on ohus plastikmaterjalid, mis satuvad ookeani ma arvan, et äh, on väga vale, et midagi ei tehta, tarvis on õigusakte ja kiiresti komisjoni poolt selleks, et äh, taoline olukord, ohtlik olukord lõpetada komisjon on vastutav. aitäh. suur tänu kolleeg Leitfriedile. Touch the eye, vaba mikrofon viis äh, minutit ja kolleeg, kolleeg Pirilju. vabandust, härra Pirilju president, non eh, per la verità non ti sentivo. aitäh, president, vabandust, ma ei kuulnud teid. ma arvan, et see küsimus, mis puudutab merel kaotsi minevaid konteinereid, on väga oluline. see teema on oluline eriti Euroopa Liidu rannikupiirkondade seisukohast ja sellepärast peaks komisjon looma teatud tüüpi kindlustusfondi, kust hüvitatakse sellised kulud. me peaksime ka parandama laevandusohutust, muutes vastavad õigusnormid rangemaks Äh, eriti mis puudutab äh, kaupade äh, laadimi-, lastimist ja kontrolli, eriti kui tegemist on mürgiste kaupadega ja meil on vaja kindlustusfondi. suur tänu, härra Pirillo ja nüüd härra Simson, palun. president, saan teha lühidalt ja öelda, et ma olen pettunud komisjoni vastuses meie küsimusele äh, ma mõistan, et ideaalne oleks maailma tasemel kokkulepe ja me peaksime võib-olla kaasama rahvusvahelise merendusorganisatsiooni, aga rahvusvaheline merendusorganisatsioon on kõige aeglasem rahvusvaheline organisatsioon, mis üldse olemas on, see töötab nagu kilpkonn. härra proua volinik, kui mina meelega viskan kaks tuhat äh, raskmetallidega konteinerit äh, meelega vette, kätte, siis mind antaks kohtu alla, aga maailma meredel toimub selline asi iga päev. me ei saa siin oma silmi kinni panna ja käsi puhtaks pesta. tegemist on probleemiga, mis eskaleerub, see on tõsine probleem ja see on probleem, millega teie peate midagi tegema. siin ei saa ennast peita sõnade taha selle kohta, kuidas me peame hindama seda ja teist ja kolmandat. Te kuulsite, mida parlamendiliikmed ütlesid, nii et palun tehke midagi, aitäh. <clears throat> aitäh kolleeg Simsonile. ja lõppsõna proua Gorgan Kvinile. aitäh, president ma tänan kõiki auväärseid liikmeid arutelus osalemise eest ja ma mõistan selle arutelu olulisust. ja ma saan ka aru, et te ootate, et komisjon tegutseks. töötaks välja poliitika, mis selle probleemi lahendaks arutelu on näidanud, kui oluline see teema on. ja on selge, et see teema on seotud ka keskkonnakaitsega. proua Maisner äh, viitas siin äh, sellele, et äh, kummipardid ja kingad ujusid lausa Lõuna-Ameerikasse välja ja kunagi oma teel Kolumbus muuseas peatus ka minu kodulinnas Iirimaal, aga ma tahaksin ikkagi vastata härra Simsonile, ma tahaksin väga tänada teda selle eest, et ta on olnud väga huvitatud sellest teemast, ta on väga palju tööd teinud selle teemaga ja ma tahaksin kinnitada, et me võtame seda teemat tõsiselt me oleme teadlik sellest, et äh, kaduma minevate konteinerite arv on äh, oluliselt kasvanud ja nagu ma ütlesin, äh, volinik asepresident Kallas tegeleb selle teemaga, ta usub, et see ei ole seotud mitte ainult konteinerite kinnitamisega, vaid ka ülekaalu probleemiga, nagu te ise viitasite, ja mõnel juhul ka laevade olukorraga, millele viitas härra Higins oma sõnavõtus merekeskkonna ohutus ja kaitse, nagu ma juba ütlesin, on komisjoni jaoks väga olulised prioriteedid, siin ei ole mingit kahtlust ja me ei saa siin kompromisse teha. ja me kahtlemata, eriti asepresident Kallas kaaluvad seda äh, ja kui me mingeid samme võtame, siis me kahtlemata peame nõu ka teiega ja vastava komisjoniga, härra Higgins, Higginsiga ähm me mõistame, kui oluline on see tema ohutuse aspektist ja ka reotu-, reostuse aspektist, nii et ma juba ütlesin, et tegelikult on see riikide pädevuses ja Euroopa tasandil ei ole äh, tegelikult hädavajadust temal midagi teha, samas ma võtan teadmiseks teie arvamuse, et äh, rahvusvaheline merendus äh, organisatsioon tegutseb liiga aeglaselt ja me peaks neile hoogu juurde andma. härra Kallas siiski arvab, et äh, eelkõige on see Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni pädevuses ja võib-olla võiks Lashing at Sea projekti edasi arendada selles osas. aga me ja me tahame ka säilitada, nagu ma varem viitasin, äh, liikmesriikide ja kolmandate riikide laevandusettevõtjate vahel võrdsed võimalused. nii et nagu ma ütlesin, seda teemat tuleks arutada IMO-s, rahvusvahelises merendusorganisatsioonis, komisjon on seal vaatleja ja komisjon valmistab positsiooni ette koostöös liikmesriikidega, aga ma kindlasti annan arutelu tulemused edasi asepresident Kallasele ja ma tean, et ta äh, kaalub seda teemat ja tegutseb siis vastavalt edasi, aitäh. suur tänu Äh, proua volinik Keegan Kinn ning sellega lõpebki see arutelu ning me liigume edasi proua Maisneri raporti juurde, mis käsitleb integreeritud merend-.